You need to press it. Te peate mikrofoni nuppu vajutama. ma vajutasin nuppu, ütleb kõneleja. okei okay.. Είχα λοιπόν ζητήσει πρώτος το λόγο. Για κάτσε διάει, το ήλεγξα με το... Niisiis, proua juhataja, mina palusin esimesena sõna saada siin vaba mikrofoni ajal, aga nüüd kulges asi nii, et ma ei saanudki sõna aga vaba mikrofoni ajal oleksime pidanud me kõik sõna saama. Te kuritarvitate vaba mikrofoni, te eh, jagasite välja eh, kümme sinist kaarti ja mina ei saanud sõna. ma kohe selgitan teile.